suur aitäh kõigile, kallid kolleegid, tere hommikust! Vincenzo... meie kolleeg Vincenzo Jovine on mulle teatanud, et ta kuulub nüüdsest Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni. nüüd aga läheme hääletuse juurde kõigepealt äh, Winkleri raport, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud